rent jääb ometi märksa väiksemaks kui sada kolmkümmend kolm eurot, mida nõuavad Ameerika Ühendriigid ja sada kakskümmend viis eurot, mida nõuab Hiina. Euroopa ei ole mitte ainult, mitte ainult suurema külgetõmbejõuga, vaid ka odavam. oluline ja tundlik küsimus on nõukogu jaoks, on päritoluriik ja päritoluriiki isikute tagasivõtmine, kui isikul ei ole õigust Euroopa territooriumil viibida. kokkuvõtteks, andke mulle veel kolmkümmend sekundit, tahaksin tänada meie raportööri Juan Fernando Lopez Aguilari tema pühendumuse eest sellele teemale, aitäh, Juan! ning tahaksin tänada kolleege meie asjalike arvamuste vahelduste eest proua Vergiat ja härra Beckerit, kellega arvamuste vahetused olid väga elavad, aga alati südamlikud tänan meie äh, kolleegidele ja kaastöötajatele. sellega ma lõpetan. olen olnud selle assamblee liige kolmkümmend aastat ning see on minu viimane kõne. ja mul on ainult üks sõna, üks lause öelda. ei ole ilusamat poliitilist projekti kui Euroopa unistuste teostamine. elagu Euroopa! suur tänu! Uh, to... see äh, meie tänane koosolek siin tundub olevat väga-väga emotsionaalne ja oodake te vaid, kuni mina oma lõppsõnavõtuni jõuan. aga nüüd saab sõna proua Veržia, teil on poolteist minutit. Merci, monsieur le president. aitäh, härra president rahvaste liikumine ei ole kunagi veel olnud nii suur, miljard inimest sõidavad iga aasta ühest riigist teise, eriti põhjapoolsete riikide inimesed. härra Debre, viissada miljonit inimest tegelikult tuleb iga aasta Euroopa Liitu. kakssada viiskümmend miljonit on rändajaid, kes rohkem kui aastaks sõidavad mingisse teise riiki. üle saja miljoni nendest on Euroopas ning rändemotiivid on väga erinevad ning viisa eeskiri, hoolimata raportööri püüdlustest, ei ole tasakaalus Äh, ei ole tasakaalus siin turismiga seotud äh, kaalutlused, ebaseadusliku ja seadusliku rände käsitlemine. Euroopa poliitika, vaatamata hukkunute arvule, keskendub endiselt piiride sulgemisele ja väidetavalt ebaseadusliku rände takistamisele ning on suunatud nende vastu, kes ei ole saanud seaduslikku sissepääsuvõime, võimalust, sellepärast et nad ei olnud sündinud õiges riigis ning samas on neid inimesi kakskümmend korda rohkem kui seaduslikku teed kasutajaid, kakssada viiskümmend miljonit aastas. ning äh, just pagulaste ees lüüakse sageli uksed kinni ning äh, viimase kahe parlamendi mandaadi ajal, kui mina olen parlamendis olnud, olen ma kahetsusega näinud, et nõukogu ja liikmesriigid ei ole suutnud humanitaarviisat sätestada, sest äh, üheksakümmend protsenti nendest, kes saavad äh, mis on viimastel kolmel aastal saanud äh, huma-, äh, rahvusvahelise kaitse, on saabunud siia ebaseaduslikult. võiks teha ka teistmoodi. kolmkümmend sekundit, palun, härra president, sest see on minu viimane kõne. tahaksin tänada kõiki, kes aitasid mind nende kahe mandaadi vältel. olen paljude kolleegidega teinud väga meeldivat koostööd, vaatamata nende fraktsioonilisele kuuluvusele ja mul on selle üle väga head me-, hea, väga hea meel tänan kõiki kaastöötajaid, personali ning äh, parlamendi ametnikke, samuti tõlke ja kõiki teisi, kes aitavad meil teha oma tööd väga heades tingimustes, mida me kõik kogeme, aga kusjuures me nende tingimuste tagajaid sageli ei märka jälgin tulevikus ka huviga Euroopa Parlamendi tegemisi, sellepärast et Euroopa Parlament ei ole niisugune tühi koht, nagu meie kodanike käest teinekord võib kuulda, vaid on, on asutus, kus mina olen väga palju õppinud, aitäh kõigile! suur aitäh! Äh, ma tahaksin selgitada, miks ma seda kõike võimaldan teile. sellel on väga pragmaatiline põhjus, te teate, äh, et Äh, siis kõik kolleegid äh, annavad ka mulle võimaluse äh, samaks sõnavõtuks lõpupoole. nüüd kolleeg Valero, palun. no vaatame, kas mul on ka vaja rohkem aega, kui mulle ametlikult on ette nähtud. no vaatame siis. viisa eeskiri oli tegelikult esimene teema, mis mulle fraktsiooni poolt, roheliste poolt siis anti ning see kõne on ka minu viimane kõne siin parlamendis meie praeguse mandaadi ajal. mandaadi alguses äh, alustasime me komisjonipoolse hea ettepanekuga. komisjoni eesmärgiks äh, oli lihtsustada olukorda paljude inimeste jaoks, kes tahavad Euroopasse tulla. Äh, mitmekordne Euroopasse tulek muutuks lihtsamaks ja nii edasi ja nii edasi. nagu te teate, siis nõukogus asjad jäid toppama nõukogu ei tahtnud olla nõus nende ettepanekutega, millega meie oleme välja tulnud näiteks humanitaarviisa valdkonnas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 Äh, tuldi välja uue ettepanekuga, mis oli hoopis teistsugune, see ei äh, olnud äh, selline, mis oleks täitnud esialgset eesmärki muuta asju lihtsamaks. tegemist oli seotud ettepanekuga, mis oli seotud inimeste tagasisaatmisega. meie raportöör on teinud väga head tööd selleks, et parlamendi positsiooni võimalikult hästi tugevana hoida, aga kahjuks me ei ole tagasi saanud kõike seda, mida me algselt saime ja mida me vahepeal kaotasime rohelistena tõenäoliselt me ei saa seda raportit toetada, Äh, ehkki me mm, oleme nõus sellega, et seal on väga palju äh, positiivset ka sees, tasud ja tasud suurenevad. Äh, see on väga keeruline perekondade jaoks, kes tahavad siia tulla vaesematest riikidest. võttes arvesse neid kõrgeid tasusid, siis see ei ole neile lihtsalt taskukohane. ma ei tea, kui palju see kõik maksab USA-s või Hiina Rahvavabariigis, aga vaesemate riikide kodanikele käivad need tasud lihtsalt üle jõu ja lõpetuseks, äh, härra president, tahaksin öelda, et äh, suur tänu kõikidele kolleegidele äh, hea koostöö eest, palju õnne edaspidiseks ja palju edu edaspidiseks kõigile, eriti neile, kes siit lahkuvad jäädavalt. suur aitäh ja kolleeg Aker, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president riigi eh, definitsioon eh, on selline, et tegemist on üksusega, mis kor-, eh, kontrollib oma territooriumit ja see viisaeeskiri on jälle näide sellest, kuidas Euroopa Liit tahab näidata, et ta on riik. ja ta on seda teinud ka alastusvaldkonnas, rahvusvahelistes suhetes ja nüüd tahab ta teha seda piirivalve küsimuses ja see on väga keeruline teema, kui äh, räägitakse harmoniseerimisest, räägitakse tegelikult tsentraliseerimisest, äh, tahetakse panna üks äh, asi sobima kõigi jaoks äh, ja mm, tegelikult see peaks liikmesriigid mõtlema panema. see, mida riigid Euroopa Liidule annavad, seda enam tagasi ei saa ja meie brittidena näeme seda see raport politiseerib viisad ning siin äh, räägitakse ka immigratsioonist äh, ja äh, Euroopa randadele on jõudnud suured sisserändevood, Euroopa Liit peab püüdma nüüd ennast siit august välja aidata ja vaata, vaadake, kuhu te jõuate sellega. härra Lebrun. aitäh, härra president. Euroopa viisaeeskirja muudatus, millest me täna räägime, on ametlikult suunatud ja ma tsiteerin selleks, et hõlbustada kolmandate riikide kodanike reise Euroopa Liitu. see tähendab, et tegemist on uue rändemeetmega, millele mina olen selgelt vastu. lühiajaliste viisade hankimine muutub lihtsamaks ja see on ettevaatamatu, sest just niimoodi saavad äh, välismaalased praegu taotleda neid viisasid praegu meie piiridel ja see suurendab kuritarvitusi ja vigasid samas on ka mõistlikke mõtteid selles tekstis, et tuleb keelduda viisade andmisele, andmisest riikide kodanikele, kes ei võta vastu oma ebaseaduslikult Euroopas viibivaid kodanikke. see on mõistlik mõte. ning ametlikult seda ka järgitakse, aga selle rakendamise tingimused on nii keerulised, et kogu see, see põhimõte muutub sisutühjaks teksti esimene redaktsioon näeb ette uue seadusliku sisserände võimaluse loomise ning humanitaarviisa võimaluse. see on šokeeriv, seda enam, et see ei vähenda ebaseaduslikku sisserännet, mis on ometi deklareeritud eesmärk. Õnneks on sellest mõttest, mõttest loobutud. meil seisab ees suur rändelaine, kuna Aafrikas toimub demograafiline plahvatus me ei pääse sellega, me ei pääse sellest, et meil tuleb miljoneid ebaseaduslikke sisserändajaid sellega, et me võtame sada tuhat seaduslikku sisserändajat vastu. Schengen on põrunud, meil on vaja tõhusamat süsteemi, kus meil on Euroopa välispiirid ja liikmesriikide sisepiirid. mul on väga hea meel, et minu viimane sõnavõtt Euroopa Parlamendis annab mulle võimaluse seda meenutada. viimane arutelu, milles ma täna osan, ei ei puuduta midagi ebaolulist, vaid väga olulist teemat. puudutab Euroopa tsivilisatsiooni tulevikku, just see on praegu mängus um,. Domnul Diaz de Mera, un minut și treizeci de secunde. härra Diaz de Mera, teil on poolteist minutit kõneaega. austatud president, austatud volinik, kõigepealt avaldan tunnustust raportöörile Fernando Lopez Aguialile. viisaeeskiri on oluline julgeoleku jaoks, selleks et ebaseaduslikku rännet takistada. see on põhimõttelise tähtsusega õigusakt selleks, et tagada paljude meie sektorite korralik toimimine, näiteks turismisektor, mis on nii paljude Euroopa piirkondade jaoks ääretult oluline. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli meil ähm, väljastati praktiliselt neliteist miljonit äh, lühiajalist Schengeni viisat, seal äh, turismiviisad, äh, paindlikkus, lühemad tähtajad, elektrooniline taotluse esitamise võimalus, mitmekordsed viisad, pikemad viibimisperioodid ja nii edasi. ja loomulikult ka meetmed selleks, et parandada ja tugevdada julgeolekut ja paremini teha koostööd tagasivõtu valdkonnas, on kõik head poliitikat mis on osaks viisa eeskirjast. tuleb tegeleda turismiga, kaubandusega, samas tugevdada julgeolekut ja tuleb hea seista selle eest, et, et meil ei oleks ebaseaduslikke sisserändajaid. igasugused viisa eeskirja muudatused tuleb läbi viia kooskõlas sissi ja vissiga, me peame hea seisma selle eest, et me tagaksime oma infosüsteemide koostalitusvõime. nüüd president, kui lubate siis ka mina lahkun. kolmkümmend viis aastat ähm, ähm, elu avalikus sektoris jääb mulle selja taha ja ütlen vaid gracias suur,. suur-suur tänu suur,, suur-suur tänu kõige eest, mida te olete teinud mulle. südamest tänan tundub, et siin on arutelu nende vahel, kes nüüd lahkuvad. aitäh. nüüd Claude, kaks minutit. president, president, suur-suur tänu sellest, et te nii eh, tundlikult juhite eh, seda osa eh, tõesti täna ei ole teemaks mitte ainult viisa eeskiri, vaid palju muudki. nüüd viisa eeskirjas kõigepealt suur tänu raportöörile selle eest, et olete olnud ambitsioonikas, olete püüdnud ajakohastada viisa eeskirja, nii nagu paljud kolleegid on siin juba maininud ja teen sedasama teie lahkel loal, mida on teinud teised saadikud, see on minu viimane kõne libekomisjoni esimehena. ma olen märganud, et siin on mitmed libekolleegid kohal ja tahaksin neile öelda, nii nagu härra Dias de Mera, et et kui te näiteks komisjonis hääletate ühte raportit teise järel, siis kolleegide koostöö on ääretult oluline, Schengeni, Dublini viisade küsimused ja nii edasi, varjupaigapakett oli meil laual. me oleme näinud eh, seda, et eh, on hääletatud nii paljusid raporteid ja tahaksin tänada ka volinik Avramopolist, eh, kes on näinud, et paljud meie raportid on nii-öelda külmutatud, blokeerunud, on aidanud sellest üle saada. nii et tegemist on komisjoniga, kus on olnud kõige suurem äh, töökoorem, rasked teemad, raskes poliitilises keskkonnas. seega tahaksin südamest tänada kõiki libekomisjoni liikmeid, kellega mul oli au koostööd teha. Nad on äh, tootnud kvaliteetset äh, õigust äh, ja järgmise ametiaja jooksul loodetavasti need teemad, mis on blokeeritud, nendega minnakse edasi, oluline on ju seadusloome kvaliteet, visioon ja tuleb mõista, et Euroopa Parlament ei ole lihtsalt kummitempel, vaid siin tehakse kvaliteetset tööd, siin on visioon, on soov tagada kvaliteeti, nii et see on kogemus, mis jääb minuga eluks ajaks kaasa, seda ma ei unusta mitte kunagi, suur tänu selle eest. Äh, härra Jurek, teil on üks minut If, if you don't leave, if you leave, you have. kui te ei, ei lahku, kui lahkute, saate rohkem. ei, võtke, võtke sõna, vabandan. austatud president, austatud daamid ja härrad. olen olnud siin viis aastat, olen teeninud oma riiki ja olen teeninud Euroopa rahvaste koostööd ja tõesti on väga sümboolne, et nüüd lõpus me räägime piiridest. piirid on riikide pärisosa. loomulikult piire on võimalik avada, see on suurepärane, aga kui mõelda kontrolli peale, piirikontrolli peale ja suveräänsuse peale, siis lõppkokkuvõttes peaks piirikontroll jääma liikmesriikide pädevusse. me oleme teinud tööd viisaeeskirja kallal ma näen, et mm, siin on teatud mõisteid, mida on soovitud sisse smugeldada, seaduslik, ebaseaduslik ränne näiteks. aga pidage silmas, et ei ole võimalik öelda, et tegemist on eh, õigusriigiga, kui tegutsetakse ebaseadusliku tegevusega. Euroopa Liit eh, kestab senikaua, kui kestavad Euroopa Liidu liikmesriigid ja piire tuleb kaitsta eh, proua Wikström nüüd, kes juba ütles head aega. ja ka mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest lisaeeskirja äh, äh, kallal ja tõesti tunnustan tema kindlameelsust, äh, töökust, mis on olnud kogu selle töö taga. tahaksin toet-, toetada kompromisse, kus need on leitud parlamendis, kulude küsimus, mitmekordsed viisad ja pikemad mm, taotlustähtajad. Need on sellised võimalused, mis annavad meile võimaluse paremini olukorda hallata, ehm, teostada järelevalvet julgeolekuriskide üle. president, kolleegid, see on nüüd tõesti kõige viimane kõne minu poolt siin koja ees ja tahaksin kasutada võimalust kasu-, ehm, tänada kõiki, kõiki debattide eest, kõige sellest, mida me oleme saavutanud ehm, kümne viimase aasta jooksul, kui ma olen töötanud siin Euroopa demokraatia teenistuses. jah, poliitiline töö võib lõppeda, aga sõprus jääb. ootan ja soovin teile kõigile palju edu, teile, kes te jääte siia Euroopa Parlamenti või leiate endale uued väljavaated. aitäh! proua Anderson, üks minut. Unfortunately this kahjuks on see ettepanek jällegi eh, haavatavate inimeste eh, jalge alla tallamine, eh, jällegi on allutud paremäärmuslaste survele, kes räägivad julgeolekuohtudest, selleks et jälle traataiad üles ehitada piiridele, hoida Euroopa kindlusena. ja Euroopas toetatakse põhimõtet, kus rikkad kolmandate riikide kodanikud ostavad kuldseid viise, aga varjupaiga taotlejatele, nendele, kes vajavad varjupaika, ei ole juurdepääsu eh, humanitaarviisadele, tegemist on lehmakauplemisega, eh, kaubeldatakse nendega, kelle inimõiguste eh, taust on väga kaheldav. see ei ole võetud inimeste jaoks, see on järjekordne näide selle kohta, kus ei tagata humanitaarpõhimõtteid, tuleb aidata ju neid, kes on kõige haavatavamad, sõltumata sellest, milline on nende majanduslik olukord või staatus. ükski inimene ei ole ebaseaduslik. kolleeg Korao, üks minut suur aitäh, lugupeetud president, turismivaldkond on väga oluline Euroopa Liidu majanduslikuks arenguks. aastal kaks tuhat kaheksateist äh, äh, äh, tuli seetõttu Euroopasse üle seitsesaja miljardi eurot ja kaksteist miljonit inimest reisis Euroopasse ja kahe tuhande kaheksandal aastal oli äh, kolm koma üheksa protsenti turismisektori äh, osakaal SKT-s, see näitab, kui oluline roll äh, sellel sektoril on. turismisektor on väga oluline ja see reform on õige samm edasi, lihtsustades seda raamistikku, mis viisade andmiseks on, vähendades aegu ootamisel ja kohaldades viisad uue tehnoloogiaga see reform aitaks parandada ka koostööd kolmandate riikidega, aitaks äh, tagasi saata neid kodanikke kolmandatest riikidest, kes on siia tulnud ebaseaduslikult ja äh, Euroopa Liit saab kasutada erinevaid instrumente selleks, et äh, stimuleerida kolmandate, kolmandaid riike tegema koostööd rohkem inimeste tagasisaatmise küsimuses. suur aitäh, kolleeg Koelho, palun! suur aitäh, viisaeeskiri on ja selle ülevaatamine on järgmine samm äh, viisadega seonduvas tegevuses. me edendame seeläbi turismisektorit, mis on väga oluline sektor Euroopa Liidus ja ka Portugali jaoks. me äh, parandame ka julgeolekut tagasisaatmiste äh, kaudu ning Äh, me äh, parandame äh, seda süsteemi, me lühendame viisade ootamise aega turistidele ja tööeesmärkidele reisijatele ja see on väga oluline ka näiteks Madeiral ja Soori saartele, kuhu tuleb väga palju kruiisituriste ja et me teisest küljest parandame selle kõige abil ka julgeolekut ning äh, me saame äh, koguda tegelikult äh, varasema tehtud töö kaudu ka olulist informatsiooni enne viisade väljaandmist. see küsimus on seotud ka inimeste tagasisaatmisega, kes siin ebaseaduslikult viibivad. see, mida me oleme saavutanud, on oluline samm edasi õitsvama ja turvalisema Euroopa suunas. suur tänu kolleeg Aguilarile ja kõikidele teistele. suur aitäh ja nüüd kolleeg Kienge, palun suur aitäh, lugupeetud president ma eh, tahaksin eh, rääkida eh, sellest komisjonist, kus ma tööd tegin. libekomisjoni nimel võtan ma viimast korda siin sõna, meie oleme selle ametiaja jooksul väga palju teinud, me oleme panustanud sellesse, et Euroopa ühtne varjupaigasüsteem luua, mis oleks õiglane. me oleme teinud tööd Mm, selliselt, et oleme püüdnud oma erimeelsusi lahendada, kaitstes oma ühiseid huvisid ning äh, ma jätkan seda ka tulevikus äh, ja mina usun õiglasesse ühiskonda ning ma usun, et Euroopa kodanikud äh, võimaldavad mul seda tööd tulevikus ka siin jätkata ja pärast nelja aastat läbirääkimisi saame me nüüd öelda uhkusega, et Euroopa Liit Liit äh, on saavutanud nüüd viisaeeskirja osas äh, üksmeele ja ma tahaksin äh, tänada komisjoni, kus ma tegin tööd, libekomisjoni nimelt. tegemist on poliitikaga, mis on oluliseks osaks piiride või sisepiiride vabast alast ja mis on väga oluliseks instrumendiks selleks, et lihtsustada inimeste liikumist kas siis töö eesmärkidel või vaba aja veetmiseks. tegemist on valdkonnaga, mis aitab luua majanduskasvu ja see on on ühtne teiste Euroopa Liidu poliitikatega, näiteks välispoliitikaga, äh, turismi ja kultuurivaldkonnaga. meie eesmärgiks on äh, lihtsustada viisataotluse äh, eeskirju me oleme ära määranud, milline on li pädev liikmesriik läbi vaatamaks viisataotlust, eriti just siis, kui taotleja tahab külastada erinevaid liikmesriike. ja palun lubage mul kõneleda mõne minuti võrra rohkem me oleme pakkunud välja ka võimaluse veebipõhiselt taotlusi esitada ja allkirjastada see ka elektrooniliselt ja me oleme äh, kaitsnud äh, ka äh, viisataotlejate õigust e-, edasi liikuda selle menetlusega, kui esimene taotlus on tagasi lükatud. ja oluline on see, et austataks samas ka põhiõigusi, aitäh. Colleagues kolleegid, kolleegid, põhjus, miks te leiate meid endiselt äh, debateerimas, tuleneb sellest, et paljude meie kolleegide jaoks on tegemist viimase täiskogu istungiga ja inimesed tahtsid äh, isiklikult veel midagi omalt poolt juurde öelda lisaks käimasolevale teemale, nii et palun teie arusaamist, aga nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde, neli kolleegi on soovinud sõna ning seejärel saab sõna volinik härra Kaniete ja samuti veel härra raportöör, härra Aguilar, kes võtavad arutelu kokku. nüüd neli kolleegi saavad vaba mikrofoni alusel sõna ja siis veel kaks kõnet. proua Šoidrova kõigepealt. aitäh, kallid kolleegid. ma mõistan sajaprotsendiliselt, et täna on meie ametiaja eelviimane päev ja me ei suuda nii palju tööle keskenduda kui tavaliselt. aga täna käib siin jutt viisa eeskirjast ja see on selline teema, mis on oluline kõikide Euroopa kodanike jaoks. ma toetan seda uut viisa eeskirja, leian, et kompromiss on mõistlik. see lihtsustab süsteemi nende jaoks, kes seaduslikult reisivad ja nende jaoks, kes on süsteemis registreeritud kes ei pea isiklikult enam kohale tulema, näiteks et selleks, et taotlust esitada. ja ka mitmekordsete viisade pikem kehtivusaeg muudab inimeste elu kergemaks. teisalt me suurendame turvalisust, mis on samuti ääretult oluline rändesurve olukorras ja eeskirjad muutuvad rangemaks. viisalõiv tõuseb ja ette on nähtud mitmed tagasisaatmismeetmed ehk ma toetan leitud kompromissi. me arutame siin viisaeeskirja, mis on loomulikult ääretult oluline, kuna selle eesmärgiks on otsustada, kes, kellel on lubatud siseneda Euroopa Liitu, aga samas härra president on meil nii-öelda karantiin nendele, kes Ateenast Brüsselisse lendavad. ja Brüsseli lennujaamas äh, teostatakse neile ebaseaduslikku passikontrolli. ma olen korduvalt äh, siin parlamendis äh, esitanud selle kohta kaebuse, ma olen esitanud küsimuse komisjoni, vastust ei ole saanud ja paar päeva tagasi juhtus täpselt seesama asi taas nii et äh, tuleb äh, vaadata ka seda, kes ületavad piire Euroopa Liidu sees, jah, see on ka loomulik, aga ebaseadusliku piirikontrolli taaskehtestamine äh, näiteks Belgias inimestele, kes tulevad Ateenast, ei ole õigustatud. kolleeg Etheriks, palun. Um, I hate to be the one after this atmosphere Ehm, ma ei taha rikkuda küll seda ilusat meeleolu, kus te kõik tunnustate üksteist ja kus te ähm, parlamendi tööd lahkute ja näitate, et kõik on suures üksmeeles, aga tuletan meelde, et viisad on liikmesriikide vastutusalas, ehm, mitte selle ehm, kõikehõlmava superriigi pädevuses, see on järg, järjekordne näide äh, üleliigsest tsentraliseerimisest, kus liikmesriikide pädevused lähevad Euroopa Liidule üle. kreeklaste vajadused on teisku-, teistsugused näiteks kui sakslaste omad või kellegi teise oma, jumal tänatud, et see nii on. nii et eh, see suur projekt on äh, vääral teel ja viisaeeskiri on tõesti üks halvim näide sellest, kui halvasti saab poliitikat teha. mis me siin siis teeme, lahkuda saab ainult ühe korra. proua Tomasic, palun. suur tänu, austatud president kõige olulisemaks uueks sätteks on äh, pakkuda mõnu, mõjuvõimu kasutamist äh, tagasivõtu kehtestamiseks, seetõttu ma tervitan sellist mehhanismi, mis on loodud Euroopa Liidus, et viisapoliitikat kasutatakse stiimulina kolmandate riikide suhtes, selleks et stimuleerida koostööd tagasivõtu valdkonnas. Ehm, ometi võttis komisjon arvesse ehm, seda mõtet, et viisapoliitika on heaks mõjuvahendiks, kuidas stimuleerida kolmandaid riike eh, tagasi võtma oma ebaseaduslikud kodanikud, nii et tegemist on sammuga õiges suunas ja ma loodan, et uus Euroopa Parlament ja eh, Euroopa Komisjon kohandavad vastavalt viisapoliitikat ja rändepoliitikat, arvestamaks uue reaalsusega, aitäh! kolleegid, kolleegid, nüüd saab sõna volinik Anijeta, nii et palun kolleegid, kuulame teda. austatud president, austatud saadikud, suur tänu selle väga olulise debati eest. uus määrus ajakohastab ühtset viisapoliitikat selleks, et tagada turvalisus ja hõlbustada seaduslikku rännet see tagab võrdse kohtlemise kõikidele viisataotlejatele ja edendab reisimist Euroopa Liitu turistina ärieesmärkidel. see tagab kõikide taotlejate võrdse kohtlemise, kes tulevad turistina või ärireisijana Euroopa Liitu. seega panustab see Euroopa Liidu majanduskasvu, inimestevahelisi kontakte, kultuurivahetust, aga lisaks sellele uued eeskirjad seisavad vastu ohtudele, annavad tugeva koostööraamistiku mitte Euroopa riikidega tagasivõtu valdkonnas, et võetaks tagasi ebaseaduslikud sisserändajad. Ehm, toetab kompromissi, mis on saavutatud ja võin teile kinnitada, et omalt poolt komisjon eh, teeb ära omapoolse töö uute sätete ellurakendamisel. aitäh! aitäh, volinik Anijete! ja nüüd saab sõna kolleeg Lopez Aguilar. suur tänu selle väga konstruktiivse tooni eest eh, enamikes sõnavõttudes. üldiselt toetati kompromissi. see uus Euroopa õigusakt pakub vastuse ähm, seitsmekümnele, kaheksakümnele, üheksakümnele miljonile inimesele võib-olla, kes külastavad Euroopa Liitu täiesti legitiimsetel põhjustel, ähm, tullakse iga-aastaselt väga paljudesse riikidesse, muudab nende elu äh, kergemaks, aga sellega asi ei lõpe, endiselt on probleeme, mis vajavad lahendamist, tuleb tegeleda humanitaarviisa küsimustega, mm, nende inimeste humanitaarvajadustega, kes põgenevad äh, tagakiusamise eest, äh, puudusest, inimesed seavad oma elu ohtu selleks, et siia jõuda ja tihtipeale satuvad äh, inimkaubitsejate lõksu, kes kuritarvitavad nende olukorda. nii et ootan hääletust ja mis puudutab seda, Euroopa Parlamenti, siis hääletus toimub siin ja loodetavasti järgmine Euroopa Parlament ja komisjon leiavad vastuse ka humanitaarviisa küsimustel. meil on vaja leida seaduslik võimalus inimestele tulla Euroopa Liidu eh, territooriumile nendele meeleheitesse sattunud inimestele, kes muidu langevad inimkaubitsejate küüsi, tuleb vaadata, et nad ei peaks jätma oma elu eh, teel pääsemaks siia ja veel kord suur-suur tänu konstruktiivsuse ülesnäitamise eest ja koostöö eest. aitäh, kolleegid, aitäh, eh, kolleegid, et te olete kõik siia ja arvukalt eh, kohale tulnud selleks, et vaadata, kuidas ma teid tänan ja soovin teile kõike kõige paremat, kuna see on ka minul viimane kõne selles ametis palju,. palju-palju edu teile! ma nägin teid, mul on info olemas, härra Viotti, aga järjekorras, härra Lamberts. aitäh, proua president, väga meeldib teid näha meie parlamendi viimast hääletussessiooni juhatamas. oi, õigus, vabandust, homme hääletame veel kord. ja, ja ma tulen, ma tulen, ma tulen et ma kindlasti ei jäta tulemata hääletusele. ainult üks kord äh, jätsin hääletusele tulemata, siis mul oli seljaoperatsioon. aga pöördun nüüd härra Kanjete poole, kes on veel volinik. mõned kuud tagasi andis parlament märku komisjonile, kes teostab järelevalvet lepingute täitmise üle võimalikust huvide konfliktist, mis on seotud ametis oleva peaministriga, konkreetselt Tšehhi peaministriga olles seda öelnud, kuulas eelarvekomisjon volinik Oettingeri ning tema ütles mul, meile, et et tundub, et huvide konflikt on olemas, aga asja tuleb uurida, et kindlust pole ning menetlus peab jätkuma. praegu konstateerime, et Tšehhi politseiasutused on seadnud küsimuse alla Tšehhi peaministri süütuse ja, ja kõik käituvad nii, nagu poleks midagi juhtunud. et kas komisjonil on mingi poliitiline motiiv, et mitte teha oma tööd, mida ta peaks tegema lepingute järelevalve ülesande täitjana? kui Euroopa-vastane meelsus järjest tõuseb, siis tõusebki ta sellepärast, et poliitikuid kahtlustatakse hämarates tegudes ja seetõttu tuleb võimalikult kiiresti neid hämaraid tegusid menetleda ja kahtlused kõrvaldada, mida praegu aga ei tehta. tänan teid. tänan, härra Lambert. ning äh, õnnestub meil tõenäoliselt loodetavasti teiega mõtteid veel vahetada. kolleeg Jõti. nüüd kuulame, head kolleegid, härra Viotit ma võtan sõna sellepärast, et hämmastav on see, et äh, siin äh, ei räägita midagi sellest, mis Liibüas aset leiab. Liibüas on sõda, aga äh, umbes kakssada mm, tuhat pagulast on seal ka, mis on jäetud Euroopa poolt või kes on jäetud Euroopa poolt üksinda justkui koonduslaagritesse. me peame kõik ühiselt paluma äh, et avatakse marsruudid, et inimelud päästetakse, me peame vabastama selle riigi pagulastest, kes kannatavad sõjatingimuste all, lapsed, naised, see on meie parlamendi roll. tänan, härra Vjoti. head kolleegid. jah, natuke rahu. härra Freund. tänan, proua president mul on ühte minutit vaja. Te ei kahetse seda? ja tõlkidele saab raske olema. ma kontrollisin, ma ei leidnud seda lõiku selle viimase kõne jaoks, enne kui pühitakse meie töö tulemused kõik minema, siis mis meid imestada võib, et öelda, mida tahan ma tänan teid, kui tohin ma mitte ainult sõpradele paljudele, keda võib-olla härrasid ja muid, kuid ka neid, kes teenindavad meid baari taga hääletusnimekirju jagades, üritades aidata meil sisu tabada garaažides, autosid ette ajades, faraaži kõrvaldades ning teisi aidates, kes alati meil öelnud on, edasi, edasi. meie koristajaid, meie kontrollijaid, magnetkaartide omi, kes alati viisakad on ja loodetavasti kunagi ei käi ning lõpuks loomulikult kõik, kes tõlgivad kõnesid, mis meile meeldivad või ei meeldi ja sellega lõpevad minu riimid ja lõpeb ka aeg ning tänan teid kõiki suur tänu, härra Freund. Eh, riimide osas ma ei ole kindel, et nad kõik minuni jõudsid, aga igal juhul teie tänusõnade eest tänu. nii. Miranda, kas on tegemist kodukorraga? ärge muretsege, palun, jah. aitäh lõppemas on meie mandaat ning tahaksin sõna võtta seoses artikliga seitse. viitan siin kahele endisele roheliste ja EFA liikmele Raul Mefarueda ja ja härra Junkersile, kes on endised meie fraktsiooni liikmed ja praegu heidetud vangi aitäh ning nüüd härra Kuloglu ja palun lühidalt. tänan, president. tahtsin paluda teilt abi ja kolleegidelt abi, sest käisin ametliku delegatsiooni liikmena kaks korda Ameerika Ühendriikides ja mulle ei antud viisat Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks. oodake hetk, oodake mul ei ole mingit seost terrorismiga. asi on pigem seoses sellega, et ma olin ajakirjanik ja olen teinud filme. ma tean, et te, te olete Trumpiga Eestis. ära kuloglu, kõnelejad katkestatakse. ma saatsin kirja president Tajanile, ma ei saanud mingit abi. nii et ma palun nüüd teie, minu demokraatlike kolleegide abi, mitte teie abi. ma ei taha teie abi, paremäärmuslased. aitäh, härra Kuloglu. nüüd hakkame hääletama esimest raportit, härra Saeri raport. ja hääletus on nimeline ning alanud. hääletus lõppes vastu võetud ning sellega lõpeb esimene lugemine parlamendis. teine härra Saeri raport. viissada kaheksakümmend viis muudatusettepanek, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. viissada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on lõppenud. härra Saeri kolmas raport, hääletus nimeline ja avatud. hääletus lõppes vastu võetud, see, seega lõpeb parlamendi esimene lugemine ning võtame härra Artüri raporti. soovisite vist sõna, härra Artüri, palun, tehke lühidalt aitäh, proua president. head kolleegid, see on minu viimane kord sõna võtta täiskogu istungil. raport, mille ma esitan teilt heakskiitu taotledes, on regulatsioon, mis näeb ette erakorralised meetmed, mille eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu eelarvet niisuguste sündmuste puhul, nagu näiteks lepeta Brexit. me käsitleme siin seda, meie eelarve on küll väga tagasihoidlik, üks protsent SKT-st, aga me, me näeme, millisel määral see ra-, see eelarve sõltub liikmesriikide panusest. parlamendist lahkudes soovin jagada teiega oma hirme ja veendumusi ning ideaali, mille kohaselt Euroopa Liidu eelarve Euroopa Liidu eelarve võiks olla maailma juhtjõu eelarve aga paraku liikmesriigid peavad selleks oma panust suurendama. ja ma olen veendunud, et, et Euroopa Liidu eelarve suurenemine peab kergendama koormat liikmesriikide eelarvele, see tähendab, et lihtsalt osa raha tuleb liikmesriikide eelarvest üle kanda Euroopa Liidu eelarvest ning minu soov on, et järgmine parlament määrataks üheskoos Euroopa ühis- ühisväärtused ja asjad, mida tasub taotleda ühiselt ning mida liikmesriigid üksinda ei saa täita, kui nad tahavad meie hea tuleviku eest seista. head kolleegid, mul on hea meel teie pühendumuse ja töö üle, eriti nende kolleegide osas, kes, kes on eelarvekomisjoni liikmed Euroopat, Euroopast unistades igapäevaselt ja selle nimel töötades on meil õnnestunud seda paremaks muuta. ma tänan teid selle eest ning äh, soovin Euroopale elagu ja liikmesriikidele samuti härra Artüi raport, nimeline hääletus ja avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. härra Helleri raport, nimeline hääletus, avatud. hääletus lõppes. vastu võetud proua Hüübneri raport, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd artikkel sada viis lõike kolm alusel vastuväite esitamine intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtule äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kontrollime hästi, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. proua Metsala raport seoses ettepanekuga tagasi lükata komisjoni ettepanek, nimeline hääletus on avatud. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd. viissada kaksteist muudatusettepanek, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. viissada kolmteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud nüüd härra Lopez Aguilari raport, kes nagu ma aru sain, soovib sõna, palun. proua president. head kolleegid, see võtab ainult minuti. tegemist on viimase hääletusega väga olulise õigusakti viisa eeskirja osas vabaduse, õiguse ja turvalisuse ala kohta ning meil on saanud tavaks enne täiskogul tänada kõiki parlamendiliikmeid konstruktiivse koostöö eest läbi aastate. sest eh, see aeg on tõesti päris pikk olnud, neli aastat on tehtud tööd selle teemaga, variraportööride, variraportöörid on seda teinud, liibekomisjon on seda teinud, meie e-, esimees Claude Moraes on seda teinud ja arvestades, et tegemist on viimase täiskoguga Euroopa Parlamendi praegusel koosseisul, siis on tavaks saanud ka avalikult tänada kõiki võimaluse eest töötada ainsas demokraatlikult valitud institutsioonis, Euroopa institutsioonis, institutsioonide arhitektuuris ning soovida kõigile kõige paremat kogu südamest ning, ning ütlen kõigile, et mul on olnud au teiega viimased viis aastat koostööd teha. suur tänu teile, head kolleegid! aitäh, härra Lopes Aguilar! nüüd nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus lõppes raport on vastu võetud ning sellega lõpeb esimene lugemine parlamendis. kolleeg Serra Santose raport, samuti imeline hääletus ja avatud äh, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks on hääletusel. hääletus lõppes. vastu võetud. seega lõpeb esimene lugemine parlamendis ja võtame härra Radevi raporti. Äh, seitsekümmend kolm muudatusettepanek, nimeline hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on lõppenud. nüüd proua Reeda raport sada kaheksakümmend üheksa D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ning nimeline hääletus komisjoni ettepaneku osas, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud nüüd proua Virkuse, härra Marinescu ja härra Telitška raport, muudatusettepanek sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, kontrollime, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. komisjoni ettepaneku osas nimeline hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud ning esimene lugemine parlamendis on lõppenud ning lõpetame härra Daltoni raportiga. kõigepealt äh, mitmed muudatusettepanekud pädevalt komisjonilt plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend üks, avatud kas soovite kontrollida üheksateist? hästi, kontrollime üheksateist. nüüd kontrollime muudatusettepanekut üheksateist, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend üks, avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend viis, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus viiskümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus avatud, viiskümmend üheksa. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus kuuskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend seitse, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime avan hääletuse, et kontrollida kaheksakümmend seitset. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus sada kuuskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada sada kuuskümmend üheksa ja eh, eh, kuuskümmend kuus kontrollime kõigepealt, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud sada kuuskümmend nimeline hääletus. hääletus avatud. kuuskümmend kuus, selle hääletasime ära ning järgmine sada kuuskümmend. nüüd hääletame muudatusettepanekut sada kuuskümmend, nimeline hääletus on endiselt avatud. hääletus lõppes tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse, hääletus avatud. sada viiskümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kaheksakümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kolm D nimeline hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud ja see tähendab, et kaheksakümmend viis, teised langevad ära, kes on poolt? vastu, erapooletud. ma kahtlen, kontrollime, kaheksakümmend viis. hääletus lõppes. vastu võetud tõstke palun kätt. nüüd kaheksakümmend kuus D. sada seitsekümmend viis langeb ära. kes on poolt? vastu? erapooletud. tundub, et ikkagi rohkem toetavad, aga kontrollime. kaheksakümmend kuus D hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd. kaheksakümmend kaheksa, teised langevad ära, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seega sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nimeline hääletus, sada kuuskümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks hääletus avatud, nimeline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud. nimeline hääletus sada viiskümmend kaheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud, seega kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada viiskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksateist D poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaheksateist D, avan hääletuse hääletus lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend üheksa nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, kes toetab, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus komisjoni ettepaneku kohta, hääletus avatud hääletus lõppes. ärge võtke kaarte välja, vastu võetud ja sellega lõpeb esimene lugemine parlamendis ja me